Colleagues, can I uh, bring the meeting to order? lugupeetud kolleegid, kas me oleme valmis alustama? kas oleme valmis äh, vastu võtma meie päevakorra esialgse versiooni, läheme edasi koosoleku protokolli kinnistamine, sellega oleme kõik, kõik rahul. ja enne, kui me läheme siis äh, härra Kovsi raporti juurde, ma tahaksin tervitada Luksemburgis tõlkijate äh, praktikante, ma ei tea, kas nad on saadetud siia seetõttu, et äh, et tundub, et nemad eh, tulevad siia mind kuulama, kuna mina võin olla kõige keerulisem inimene, keda nad kunagi kuulevad, aga igal tere tulemast Transpordikomisjoni. ja edasi räägime siis äh, Lääne-Aafrika raportist ja see on härra Kauki raport ja mina pean ise käima Äh, selle raporti ajal äh, korraks väljas ja teie oleksite tavapärast äh, siis aseesimees, aga kuna teie olete raportöör, siis ehk ma paluksin siis, kes on siis järgmine inimene, keda me palume koosolekut juhatama viieks minutiks? proua De Värak. nii et see on, oleks ainult viis minutit, paluksin teil siis üle võtta härra De Grandes. kas viskame näppu? see oleks ainult viis minutit. ma pean käima korraks Ungari saadikuga rääkimas, need olekski kõik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 see puudutab ähm, Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu vahelisi lennundusküsimusi käsitlevat lepingut. sooviksin kasutada seda võimalust ning tänada kõiki, kes on mind selle resolutsiooni projekti koostamisel abistanud põhieesmärgiks Euroopa Ühenduse ja Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu vahel oli äh, eemaldada teatud tõkked või sätted, mis enam ei vasta käesolevale olukorrale ning on mõnes mõttes diskrimineerivad. kõige olulisem oli Euroopa Ühenduse Kohtu otsus, millele vastavalt kahepoolsed lepingud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel on vastuolus kaupade vaba liikumise sätetega. ning äh, see puudutas ähm, konkreetsete ettevõtjate tegevust Lääne-Aafrikast Euroopa Liidu komisjon on andnud mandaadi selleks, et teatud sätted eemaldada, mis äh, olid diskrimineerivad. ning see puudutas ka nende asendamist. kõik see sai alguse kahe tuhande üheksanda aasta novembris olulisteks tulemusteks oli vaba liikumine ning samuti ka sätete küsimus, mis puudutas näiteks äh, lennukikütuse maksustamist ja teisi sarnaseid küsimusi. samuti eeldatakse, et see avab turu tõhusamaks tegutsemiseks komisjoni mandaadile tuginedes esiteks ähm, koostasime selle dokumendi ja see peaks muutma kõike seda, kuidas äh, lennuliiklus toimub Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu vahel. komisjon ja nõukogu võtsid vastu olulisi otsuseid ja aitasid koostada uut raamistikku ja konkreetseid sätteid, aitäh! ma arvasin, et mikrofon lülitub iseenesest sisse esimehe jaoks ja suur aitäh teile, härra Kokk, selle tutvustuse eest ja nüüd sõna palun härra El Kadraouil Ik eh, kan heel kort zijn op dit punt. Ik denk dat we het rapport... Teen väga lühidalt ja sellest... ...voorbehoud en eh, de rapporteur danken voor... Eh, saame toetada härra raportööri, ta on teinud kindlasti väga head tööd ja teeksin siiski paar märkust, mis puudutab ühte teemat rahvusvaheliste lepingute osas mis vastavalt sellele raportöö, raportile võivad ka kohaldama hakata, kuid ma soovin tegelikult teha kõik märkused kõige lõpus. proua Maisner, palun. suur tänu. võib-olla see on veidi igav, aga ma paraku nõustun täielikult härra El Kadraoiga me peame siin lihtsalt ütlema jaa või ei härra äh, Kokile, ta selgitas meile täpselt seda, miks me peaksime teda toetama, niisiis ei jäägi muud üle, kui äh, teda toetada tema töös, nii et selles punktis kindlasti olen temaga täiesti nõus. suur tänu, härra Bradburn, palun uh,. uh suur tänu ja mina tahaksin äh, väljendada oma, oma nõusolekut härra Maistrile ja härra Algedraoiga ja see puudutab järgmist punkti. ja sarnaselt temaga mul on ka mõningaid äh, põhimõttelisi äh, küsimusi, mida ma tahaksin siia lisada ja kus kohas, ma tahaksin selgitada täpsemalt siis hiljem, kus on minul need probleempunktid antud raporti puhul. komisjoni nimel palun härra Bürgel Vernelt suur tänu teile. ütleksin vaid paari sõnaga, et komisjon rõõmustab härra Kochi raporti üle ja ka koordinaatorite toetuse üle ja selle võimaluse üle, et ähm, kokkuleppele jõutakse juba peagi. nagu raportöör seda ka tegi, on väga oluline tähelepanu pöörata sellele, et teatud hulk lepinguid läheksid kokku ühenduse õigusega, täpsemalt nelikümmend seitse lepingut tegemist on esimese sedalaadi lepinguga, mille sõlmib Euroopa Liit äh, terve maailma äh, regiooniga, nii et äh, seda tuleks tõesti siin rõhutada, suur tänu. härra Koh, kas te soovite uuesti sõna? <laughs> tõepoolest, ma tahaks kasutada, ei, ei, ikkagi mul ei ole midagi lisada ma näen, et kuna härra esimeest siin täna ei ole, siis kõik jäävad väga lühisõnaliseks, nii et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes november, transpordikomisjonis läheb see hääletusele esimesel detsembril ning täiskogul kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris mul on võib-olla äh, raskusi äh, selle koosoleku juhatamisega, sellepärast et nüüd peaksin ma tutvustama Brian Simsoni raportit, aga võib-olla peatame siis koosoleku paariks minutiks. okei okay,, ladies and gentlemen, sorry about that, thank you. suur tänu, Kristiin, selle eest, et sa mind asendasid. järgmine päevakorrapunkt on minu enda raport, mis puudutab äh, rahvusvahelise lenduslepingut Lissaboni lepingu alusel ja arvamuste vahetus ja enne, kui ma ise sõna võtan, ma annaksin sõna proua Jeegirele komisjonist. suur tänu komisjoni nimel ma tahaksin öelda, et ma tervitan Euroopa Parlamendi kahekümnenda oktoobri lepingu vastuvõtmist, mis puudutab äh, raamlepingut Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. Lissaboni leping tugevdab Euroopa Parlamendi rolli ja see on selgelt ära toodud uues raamlepingus. lisaks selle raamleping on ka põhiliseks instrumendiks selleks, et ellu viia uut äh, parlamendi komisjoni vahelist partnerlust komisjon on endiselt selles etapis, et äh, püütakse paika panna, millised on sisemised juhend, juhendid selleks, et äh, kuidas raamlepingut konkreetselt rakendada modaalselt. seega täna ma ei saa teile anda põhjalikku vastust selle kohta, kuidas see konkreetselt äh, rakendub antud raamlepingu puhul. loomulikult komisjon peab kinni kõikidest oma kohustustest, see on iseenesestmõistetav ning raamlepingud viiakse ellu vastavalt kokkulepitud tekstile ning äh, seda tehakse ka Euroopa Parlamendiga siis koostöö vaimus asepresident Šefkovitš äh, täiskogu istung, istungil seda ka ütles novembris aastal kaks tuhat ja on öeldud ka seda, et komisjon ei tegele laial, laialdase tõlgendustega, mis puudutab raamlepingut mis puudutab uuendusi, need on seotud tööprogrammide struktuuriliste dialoogidega, ekspertide kokkusaamistega ning see puudutab agentuure ning rahvusvaheliste lepingute läbirääkimisi. mis puudutab struktuuri, siis äh, asepresident Kallas tuleb ja kirjeldab teile uut töökava üheksandal novembril ja suur tänu, et härra Simson, et andsite mulle sõna. suur tänu. ja mina omalt poolt alustaksin ja ütleksin seda, et mul on väga hea meel, et äh, koordinaatorid on otsustanud äh, siis äh, oma alguses seda raporti antud dokumendi põhjal koostada, sest varem kui meil oli tegemist lennunduslepingutega, siis oli tegemist ainult konsultatsioonitegevusega ja kuigi me andsime tihtipeale positiivse vastuse, samas arvamuste vahetust ei toimunud nüüd on selge, et nende lepingute vaheks on ka vaja parlamendi nõusolekut ning seega me peaksime neid vaatama natuke rohkem sügavuti. endiselt meie ees seisib äh, see raskus, et meie valiku vastused on ainult jah või ei, välja arvatud siis, kui on tegemist väga keeruliste ja vastuoluliste juhtumitega nii et meie võimalus osaleda tegelikus debatis on küllaltki piiratud. ma tahaksin kasutada antud raportit selleks, et äh, puudutada kahte laialdast teemat. üks puudutab äh, sisu ja teine puudutab parlamendi poolt mängijatavat rolli läbirääkimiste käigus ja ka antud äh, lepingute heakskiitmisel. mis puudutab sisu, siis ma usun, et meil on tegemist laialdase nõusolekuga, et kus meil on tegemist lennunduslepingutega kolmandate riikidega, siis need, see on positiivne progress. niinimetatud horisontaalsed äh, lepingud, kus kahe tuhande teise aasta novembrikuise Euroopa Kohtu otsus viiakse ellu, seda tagab meile õiguskindluse ning see annab samasugused, ühesugused õiguse kõikidele Euroopa Liidu lennuliinidele ning see aitab kinni pidada kõikidest liikmesriikide poolt omavahel sõlmitud lepingutest. kui meil on tegemist äh, selliste üldlepingutega naaberriikidega ning ka globaalsete partneritega, võimaldavad saada suuremat kasu äh, paranenud, paranenud teenuste kaudu. mis puudutab valikuvõimalusi, see puudutab ka kulusid äh, ning see pakub lennuliinidele ka konkurentsieeliseid. samal ajal, kui meil tegemist regulatiivse konvergentsiga, siis see toetab konkurentsi arengut Äh, sellel on oma seos ka äh, riiklike toetustega ning sotsiaal- ja keskkonnakuludega. samas me ei tohiks langeda sellesse lõksu, kus me arvame, et kõik lepingud on hea lepingud, vaid siin me peame andma selle asjale ka oma hinnangu. hinnangu andjaks on komisjon, kes on läbirääkija ja teiselt poolt on nõukogu ja parlament kui organisatsioonid, mis peavad andma omapoolse heakskiidu ja heakskiit on seotud sellega, kas antud leping on piisavalt tasakaalustatud ja piisavalt äh, kaugele ulatav või eesmärgiks on lükata antud kokkulepe edasi selleks, et saada paremat tulemust. ma ei tahaks nüüd sügavuti minna siin äh, detailidesse rohkem praegusel hetkel. kui me vaatame nüüd äh, Euroopa ja USA lepingu teist etappi, siis meie raportöör härra Sazada äh, kirjeldab seda teemat täpsemalt, kui me oleme saanud vastava taotluse selleks, et äh, kus püüda, püütakse saada nõukogu äh, nõusolekud, aga nagu täiskogus juunis öeldi resolutsiooniga, siis on äh, ka mõningast pettumust näha selles suhtes, kuida-, milline see leping näeb praegu välja, sest see on tasakaalust väljas ning äh, sotsiaal- ja keskkonnaalased standardid peaksid püüdlema kõrgemale tasandile. mis puudutab julgeolekunõudeid, siis äh, tõepoolest erinevate kontrollide duplikeerimine on asi, mida võiks vält-, vältida, välja arvatud siis, kui meil on tegemist erinevate reeglistikega. ning see tähendab, et me vastastikku tunnustame omavahelist erinevaid sertifitseerimissüsteeme, see vähendab kulusid ja säilitab kõrge standardi Äh, samas, kui me vaatame lepingut Kanadiga, Kanadaga, mida me äh, peaksime vastu võtma homme, näitab ka seda, et mõningad äh, lepingud on ambitsioonikumad kui teised ja sellised kõrgemal tasemel olevad lepingud peaksid andma aluse ka läbirääkimisteks tulevikus. mis puudutab seda protsessi ennast, kui me valiku vastused ainult jah või ei, siis kui läbirääkimised on juba läbi, siis see ei ole eriti hea lahendus nagu me näeme Swifti puhul, kui on öeldud ei, äh, siis see ei saab väga palju äh, tähelepanu nii meedia poolt kui ka poliitilistel tasanditel, kuid see ei, tundub, et see ei ole strateegia, mida võiks kasutada liiga tihti. seega me peaksime vaatama, kas meil on selliseid võimalusi et äh, komisjon oleks teadlik, et meie peaksime ka vaatama neid erinevaid variante enne, kui kokkulepeteni jõudnud ja komisjon peaks olema ka teadlik nendes valdkondades, kus meie ei ole äh, nendega ühel meelel. tegemist ei ole uue ideega. me juba komisjoni käest saame informatsiooni äh, Äh, see puudutab ka delegatsiooni tegevust, kes läks Washingtoni märtsis ja nemad on meile esitanud ka väga kasulikku informatsiooni ning see aitab meil väljendada omapoolseid küsimusi. raamleping komisjoniga, mis kirjutati alla aastal kaks tuhat viis, nõuab, et komisjon peab andma varakult ja selgelt informatsiooni parlamendile. see puudutab nii lepingute ettevalmistusfaasi, ning ka läbirääkimiste käiku ning läbirääkimiste lõppetappi. antud informatsioon puudutab äh, siis äh, läbirääkimisdirektiivi eelnõud, äh, selle sisu, läbirääkimiste käiku ning nende läbirääkimiste tulemusi samal ajal äh, meie kodukorra üheksakümmend viis ütleb, et äh, parlament võib vastu võtta soovitusi ja neid soovitusi peab arvestama enne, kui on jõutud rahvusvahelise lepinguga allkirjastamise järku. küsimus, kolleegid, mis meie ees seisavad antud raporti puhul, on see, kui palju me tahame liitusi kasutada mida mina tahaksin rõhutada, on see, et on olemas ka selliseid võimalusi, mis eksisteerisid juba enne äh, seda viimast ja värsket lepingut kui me vaatame nüüd komisjoni lubadust kohalda nõukogu ja parlamendi võrdselt, siis see tähendab seda, et, et nemad on valmis meie ettepanekud vastu võtma, siis tegemist on sellise ettepanekuga, mis peaks olema juba ammu kehtinud. enne kui ma annan variraportööridele sõna, ma tahaksin öelda seda, et ma olen valmis tegema nendega tihedat koostööd selleks, et jõuda tulemuseni, mis, millele me saame laiapõhjalise nõusolekuga. tänane arvamuste vahetus on selleks lähtepunkt ning mul oleks hea meel korraldada ka mitte mitteametlikku koosolekut siis, kui selleks vajadus esile kerkib või keegi selle kohast soovi avaldab. ning äh, lõpetades omapoolsed avasõnad, ma tahaksin minna arvamuste vahetuse juurde ja ma tahaksin teada, kas seda võimalik on nüüd teha vastavalt sellele, nagu ma seda olukorda kirjeldasin, suur tänu. härra Kross, palun. Äh, aitäh, härra esimees meil oli võimalus seda küsimust koordinaat-, koordinaatoritega arutada ning me ei tohiks ähm, oma rolli üle tähtsustada. me teame, et ähm, praeguses olukorras võime paljudest võimalustest ilma jääda ning me peame kaaluma erinevaid võimalusi. kui me räägime kahepoolsetest horisontaalsetest lepingutest, siis olukord on järgmine. ma arvan, et me peame seda kaaluma, kui tegemist on konkreetse ettepanekuga, siis äh, kas ähm, me peaksime arvestama ka poliitilisi külgi ning seda olukorda tõsiselt hindama. jah, loomulikult seda on vaja teha. minule on oluline mitte vaid äh, protseduuriline lähenemine, vaid see, et äh, kok-, milline on kokkulepe komisjoniga. see tähendab seda, et mõlemalt poolt on selge tahe ja konkreetne infovahetus mõlemas suunas. parlamendil on äh, väga raske näha lepingu arengut, milline on see kogu protsess algusest lõpuni. meil on vaja juurdepääsu informatsioonile. ning äh, selleks, et mõista, millised on parlamendi rolli tagajärjed selles konkreetses protsessis seda on meil veel raske mõista ning mõista raske, millised on need tagajärjed, seepärast on minu arvates väga oluline see, et informatsioonivahetus on pidev töörühmadega, komisjoniga ja et peale töörühma koosolekuid saaksime me tagasisidet, see oleks meile väga oluline mis puudutab äh, Lissaboni lepingut, siis sellega seoses me näeme mitmeid muutusi meie töös. võib-olla aasta pärast peame seda protsessi jällegi hindama ning vaatama, kuidas olukord areneb. Uh, uh, jah, palun, aitäh, härra esimees enne kui me räägime parlamendi rollist, eelnev kõneleja ütles, et me ei tohiks oma rolli üle tähtsustada, kuid me ei tohiks seda ka alavääristada, me peaksime üritada, üritama oma rolli maksimaalselt ära kasutada. me peame olema protsessi kaasatud, meil peab olema piisavalt informatsiooni juba enne lepingu sõlmimist kui leping on sõlmitud, siis on raske selle vastu midagi ette võtta. ma arvan, et äh, komisjon peaks ähm, nõustuma sellega, et äh, meile pidevalt informatsiooni edastaks, et me saaksime oma rolli täita. praegusel hetkel ei ole komisjon äh, väga selget seisukohta võtnud, selge on, et olukord on uus, kuid eh, Lissaboni leping on juba jõustunud peaaegu aasta. komisjon peaks sellele tähelepanu pöörama. peaksid mõtlema sellele, kuidas parlamenti kaasata algushetkest peale, kui hakatakse nõukogule, nõukogult mandaati küsima. juba sellest hetkest alates on meil eh, vaja olla kursis toimuvaga, läbirääkimised võivad olla väga huvitavad, ja ma ei pea siin silmas seda, et me peame alati otseselt läbirääkimistega seotud olema. kuid meil oleks vaja saada infot selle kohta, kui me räägime Ameerika Ühendriikidest, Hiinast või Venemaast, siis seal on asjad korraldatud teistmoodi ning läbirääkimiste käigus peaks meil olema pidev informatsioon selle kohta, mis äh, on toimumas mitmed äh, osapooled on öelnud, et neile on väga oluline teada, mis toimub näiteks äh, läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega, miks ei peaks ka meie sellega kursis olema? ma loodan, et komisjon ja parlament äh, on tulevikus väljendanud oma olu-, seisukohti selgemalt. kahe tuhande kolmandal aastal oli mul võimalus koostada raport, mis puudutas ähm, Euroopa Liidu välispoliitikat äh, seoses lennundusega ja see, millest seal kirjutasin, on ka praegu päevakajaline. me rõhutasime seda, et turgu peab avama, kuid see peab toimuma käsikäes teiste tegevustega. näiteks ähm, korraliku regulatiivse raamistikuga. me oleme selles suunas tegutsenud, me oleme turgu avanud, kuid reeglid peavad olema kõigile võrdsed. ning hetkel eh, ei tundu mulle, et eh, sellega on hakkama saadud mulle tundub, et me oleme reguleerinud juurdepääsu turule, kuid on erinevaid sotsiaalseid ja keskkonna ja isegi ohutusreegleid, mis võivad ähm, konkurentsi moonutada. minu arvates ei ole sellele piisavalt äh, tähelepanu pööratud, kuid seda peaks tegema. sellest ei ole väga palju räägitud, näiteks reisijate õigused Euroopa transpordiettevõtted on kohustatud teatud reegleid jälgima, järgima selles vallas ning seoses äh, tuhapilvega tekkis väga suur keskustelu Euroopa kodanike seas. Need, kes lendasid teiste firmadega, kes ei olnud Euroopa firmad neil ei olnud samad äh, reeglid kui Euroopa ettevõtetel ja ma arvan, et me peame tagama selle, et tulevikus ei ole vahet, kellega me lendame, selleks et tagada, kui nad väljuvad Euroopast. sooviksin äh, veel lisada, see on minu viimane oluline punkt, ma arvan, et see on suur risk juurdepääs ähm, kapitaliturgudele, kui meil on kokkulepped kolmandate riikidega, ütleme nii, me avame oma turu neile ning alati aga tekib sellest oht, et teised, kes äh, ei ole tegevustega seotud, leiavad äh, juurdepääsu selle kaudu Euroopa turule ja seda peame me arvestama. see võib viia nende lepingute ärakasutamiseni teiste osapoolte või ettevõtete poolt, kes on omandanud osaluse kolmandate riikide ettevõtetes seda ei ole minu arvates piisavalt arvestatud. sellega ma piirduksin hetkel ning jään ootama teie ettepanekuid ning mul on endal ka teatud ettepanekuid. aitäh, palun proua Maisner. Ähm, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada teid tehtud töö eest, te olete ju raportöör siin meie kõigi nimel. härra Brian Simson on öelnud üht ja teist, aga tundub, et meil ei ole veel päriselt seda kõiki õigusi ja meil on veel võimalus öelda vaid ei või jah, nii et loomulikult Lissaboni lepinguga saime uusi õigusi, kuid need käivad käsikäes kohustustega, sellepärast et võib-olla mõnele tundub ahvatlev see, et raportöör räägib siin teemadest, mis on meile olulised ja võib-olla me ütleme jah liiga kiiresti ja härra Brian Simson lihtsalt ei soovi, et me sellesse lõksu langeksime. nii et ähm, riske on siin mitmeid. ja kui me räägime lennunduslepingutest, siis loomulikult see on väga oluline tervele Euroopa Liidule. nii et Euroopa Liidu ja teiste riikide vahel sõlmitavad lepingud asendavad riiklikud lepingud, kuid see paneb meile ka väga suured kohustused peale ja seega on meil vaja ka lisainfot ja nüüd võttes, võttes arvesse seda, mida ütles härra El Kadraoui, me ei räägi siin ainult mitte suurtest riikidest, vaid ka väikestest saartest, nii et äh, ikkagi oleks hea teada, milles küsimus täpselt seisneb, kõikidel on siin oma roll mängida. Brian Simpson rääkis ka sellest, kuidas SWIFT näitas meile, et teatud äh, tingimustel saame võtta üsna tugeva positsiooni ja si-, äh, SWIFTi osas see, mis mind väga üllatab nende lepingute puhul, on see, et tõepoolest me soovime Euroopa tasemel norme, kuid äh, siin on ka ohutuse küsimus, aga mis saab ikkagi andmevahetusest reisijate kohta Ameerika Ühendriikidega, me räägime sellest äh, põhiõiguste komisjonis ja siin on ikkagi väga erinevaid teemasid, mis kõik on omavahel seotud kuidas neid andmeid vahetatakse. seda tuleb arvesse võtta kõikides ohutusalastes läbirääkimistes rahvusvahelised lennundusohutuslepingud ei saa olla täpselt samasugused, nagu on tingimused Euroopa Liidus, see ei ole nii lihtne, tuleb ikkagi kaaluda seda, mis on kõige olulisem just nimelt meile ja siis juba selgub see, mida tuleb arvesse võtta ka lepingut. suur aitäh, palun proua Lichtenberger. Äh, äh, suur tänu. enne kui hakkan sellest teemast täpsemalt rääkima, peame vaatama seda, milline on eesmärk, mille poole püüdleme milles seisneb siin see Euroopa Parlamendi laiendatud pädevus. mina osalesin konventsiooni väljatöötamisel ja nüüd seisneb küsimus selles, kuidas mõjutab meie rahvast, mõjutavad meie rahvast need uued meetmed. me peame ikka võimalikult palju lähenema meie kodanike vajadustele ja mitte tegutsema tehnokraatlikult nii et peaksime küsimusega hakkama tegelema võimalikult ruttu, et siis hiljem ei peaks me hakkama tegelema sellega, et on otsustatud hoopiski eitavalt vastata. Euroopa Parlamendi osalemine nendes töödes, isegi kui kõik meie hulgast ei ole selleks võib-olla päriselt veel valmis on ikkagi väga oluline, isegi kui võib-olla mõned meist ei ole valmistunud selleks tohutuks töökoormuseks. me peame võimalikult kiiresti sellesse töösse pühenduma, arvestama sellega, kuidas saab Euroopa Parlament sellesse panustama ja peaksime äh, vältima seda, et kunagi hiljem peetakse Euroopa Parlamenti justkui kõrvaliseks, et äh, nojah, parlament ütles ei või jaa, aga kõik see on mingitel tehnokraatlikel põhjustel. ma olen ennegi sellistes olukordades olnud. ja just nimelt selleks äh, selle vältimiseks peavadki meil need õigused olemas olema, nüüd kui me tahame äh, vältida seda, et meie kodanike olukord halveneb, siis peab äh, protsess olema läbipaistvam. siin ei tohiks olla tegemist mingisuguse lobigruppide vastasseisuga, vaid vastasseis peab alati soodustama kodanike olukorda. nii et kõigest sellest lähtuvalt peame vaatama, kuidas edasi minna peame leidma sobiva strateegia ja nagu mitmed kolleegid äh, on juba välja toonud erinevaid olulisi aspekte, näiteks andmekaitse, reisijate andmete kaitse, siis kõigest sellest peamegi valima selle, mis meie kodanike jaoks kujutab endast lisandväärtust. ja just sellepärast peamegi võimalikult kiiresti küsimusse sekkuma ja võtma oma ülesandeid väga südamesse. ja me ei tahaks, et juhtuks sama, mis teiste lepingutega, kui Euroopa Parlamendi arvamus jäeti lihtsalt kõrvale, visati põhimõtteliselt prügikasti. nii et tõesti, me peame valima kõige parema strateegia, et meid võetaks tõsiselt ei tohiks lubada seda, et meie arvamust üleüldse ära ei kuulata ja et siis me peame lihtsalt äh, olema nõus äh, esialgse ettepanekuga, kuigi meil on sellele vastuväiteid. nii et küsimus ei ole mitte selles, kas me oleme nõus, vaid kuidas me seda täpselt teeme. Uh, yes, proua Vester, palun. suur tänu ja ma tänan teid selle väga hea selgituse eest, mis puudutas neid elluviidavaid muudatusi nüüd, kui Lissaboni lepe on jõustunud. ma püüan teha lihtsalt ja lühidalt, sest ühelt poolt ähm, üks asi, mida me peaksime arvesse võtma, on siis äh, teenindusleping, mis puudutab äh, äh, kahepoolseid kokkuleppeid ja on väga palju selliseid lennuteeninduslepingud, mis on juba olemas ja me ei saa hakata neid asju ju üle läbi rääkima, sellepärast et tegemist on selliste lepingutega, mis on juba ammu paigas. üks asi, mis, üks teema, mis on tõstatatud, on hoopis teistsugune kokkulepe, see on Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide avatud taevas Open Sky leping, see on kaheetapiline ning äh, Äh, nagu te ütlesite, see on alati selline vinge ja huvitav ja seal, kus äh, on äh, sellised äh, tähtsad inimesed, nemad, neid ei huvita Euroopa Liidu ja Kasahstani, vaid neid huvitab ikka Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid. Äh, ning see on asi, mis peal, peaks olema suhteliselt reaalselt selge. loomulikult on ka muid äh, lennuteeninduslepinguid, mis on praegu läbirääkimiste all, need kindlasti tõstatatakse ja on asjad, mis tuleb ka korralikult lõpule viima, viia. üks asi, kus, mis ma arvan, kus, mis võiks olla meie positsioon, on kõigepealt tõepoolest maailm on muutunud, sest Lissaboni lepe on jõustunud, kuid me peame peaksime olema ka väga ettevaatlikud. meie ei ole need, kes lennunduslepinguid äh, äh, sõlmivad või läbirääkimisi peavad, selle jaoks on oma asutused. see ei tähenda, et meid ei tohiks olla informeeritud või meid ei tohiks kaasata, kuid ma usun, et see peaks olema tehtud väga praktilise suhtumisega. ma ei tahaks näha seda, et meie komisjon võtaks endale sellise positsiooni, ma, ma nüüd ei eelda seda, aga ma loodan, seda ei juhtu, kus äh, tekib äh, selline olukord, et inimesed hakkavad liigse politiseerima lennunduslepingut ja tegemist võib olla inimestega, kellel mingid omad huvid, mingid omad plaanid ja arvavad, et see on nagu suurepärane asi, kust võiks seda kõike nüüd ära teha. aga on selge, et seda ikkagi, ikkagi ka ju täiskasvanute inimeste asjad. kui lubate, siis mina võtan sõna ja siis teie peaksite praegu vait olema. kui te tahate rääkida, siis võite, peate kõigepealt pöörduma esimehe poole ma vabandan eesistuja, aga äh, see kogu aeg äh, äh juhtub, kui mina sõna võtan, et mind segatakse, kui äh, kolleeg ei ole minuga nõus. nii et nagu ma ütlesin, me ei räägi siis sellest, et me politiseeriksime üle selle, mis toimub, vaid rohkem on asi sellega, et me peaksime olema kaasatud, kui midagi toimub lennunduslepingutega, me peaksime kiirelt seda nägema ja meie siin komisjonis peaksime selle üle vaatama nii et me ei räägi sellises positsioonis, kus me tahame saa-, jõuda mingi kaubandussõjani mingi riigiga. ja loomulikult äh, me ei taha ka seda, et tegemist on äh, meil ei ole jurisdiktsiooni, kui meil on tegemist kolmandate riikidega ja see puudutab väga paljusid äh, valdkondi, me peaksime olema siin realistlikud ja suhtuma asjale tasakaalustatult ja see on meie ülesanne, lugupeetud esimees. et see on ikkagi, see peab nagu korralik täiskasvanute arutelu olema, mõned asjad on juba allkirjastatud, on juba kokku lepitud ja mõned asjad alles kerkivad esile. ma olen kindel, et äh, komisjon kaasab meid, nagu nad seda peaksid ka tegema ja ma olen kindel, et teie teete meile ettepaneku, mis on mõistlik, praktiline ja me jõuame sellega kokkuleppele, nii et see on ka minu poolt kõik, suur tänu. proua Ranner. suur tänu, teen lühidalt, praktiliselt kõik on juba välja öeldud kuid äh, paar asja tahaksin veel omalt poolt öelda. kõigepealt vaatan, milline on parlamendi roll. me oleme ainuke äh, ametisse valitud institutsioon ning siin on meil võimalus ka nä näidata seda, kui tõsiselt me seda asja võtame. ja kui tõsiselt võtavad asja ka need kodanikud, kes meid äh, siia ametitesse on valinud. me peaksime ilmselt vaatama kõigepealt äh, ka seda, millised on need punktid antud lepingus, mida eelnevate lepingutega ei ole veel kaetud. me peame ilmselt ütlema jah või ei, me peaksime esitama omavalitsuse soovitusi, siin on ka äh, küllaltki tehnilisi nõudeid, mida, millega tuleb arvestada, me peame arvestama ka oma poliitilise rolliga, me peame arvestama ka kindlasti äh, antud lepingu äh, osapoolte poliitilise äh, jõu ja mõjujõuga. suur tänu! suur tänu ja härra Brahman! suur tänu! mul on siin paar asja, mis ma tahaksin öelda, nagu teised kõnele, esinejad on juba öelnud, väga mitmed äh, valdkonnad on juba kaetud, kuid vaadates seda raportit, mida teie peate ette valmistama, siis äh, me peaksime meeles pidama ka seda, et need lepingud, millega meie tegeleme siin, on tõepoolest ainult jäämäe veepealne osa, sellepärast et Lissaboni lepingu raames meie vastutusala märksa laialdasem. see puudutab mitmeid lepinguid, mida, mille osas on läbirääkimisi peetud ikka aeg-ajalt ja see puudutab kaubandust, igasuguseid muid valdkondi. ning mida mina tahaksin omalt poolt lisada, on see, et me peaksime seda kindlasti vaatlema laialdasemate teemade valdkonnas, milline on parlamendi uus roll Lissaboni lepingu tõttu. ning teine asi äh,, rääkides siis nüüd tänasest, praegusest debatist, siis äh, äh mõeldes komisjoni kommentaari peale, siis ma tõepoolest loodan, et komisjon äh, mõtleb seda asja tõsiselt, kui nad ütlevad, et nad kaasavad parlamenti. Need äh, kommentaarid, mida sissejuhatuses tehti, ei ole just minu jaoks veenvad ja seega ma usun, et nad peaksid äh, olema avameelsed ja mitte hakkama meiega mingeid mänge mängima, sest ma olen seda varem ka näinud, ma olen suhteliselt umbusklik, olen parlamendis olnud juba mitmeid koosseisu, nii et seega nii ka selles komisjonis ja ka teistes komisjonides, komisjonides ma tahaksin seda väga täpselt jälgida, kus meil on tegemist laiendatud parlamendi analüüsifunktsiooniga Äh, proua Kross ütles oma esimeses kommentaaris, et me peaksime tõepoolest olema kaasatud juba algusest peale läbirääkimistesse, aga see ei ole selgelt meie roll. meie rolliks on, on see, et meid kaasatakse ja meile antakse aru sellest, kuidas see protsess toimib ning siis äh, parlamendil on olemas ka selge arvamus ja arusaam asjast, enne kui, kui nad siis ütlevad omapoolse kas jah või ei. omalt poolt ma ütlesin komisjonile, et kui kui komisjon meiega selgelt ja avatult ei suhtle, siis teil tekib meiega probleeme ja te olete ise selles ka süüdi. nii et tõepoolest, palun, kui selles komisjonis ja teistes komisjonides nende asjadega tegeleme, siis meil on vaja äh, täpsemalt analüüsi, me peame seda analüüsi ka hõlbustama ja komisjon peab olema, Euroopa Komisjon peab olema selle komisjoniga ja parlamendiga suheldes avatud aitäh, härra Bradbury, kui ma võiksin mõnele küsimusele vastata. mis härra Bradburn ja ka härra Littenberg mööda minnes ütles, mis puudutas komisjoni. läbi sekretäriaadi oleme meie öelnud, et komisjon peaks meile andma Äh, lepingute kava ning äh, missugust mõju see võiks avaldada? millised on need tähtsamad äh, lepingud kolmandate riikidega? ja vastuseks öeldi, et seda tehti juba märtsikuus. jah, see on tõsi, kuid arvestades seda, et osaleb erinevaid liikmeid ning mõned meist ei mäleta, mis märtsis öeldi, siis võib-olla oleks hea sellest uuesti rääkida. ning teine küsimus, mis puudutab mandaate. me peame siinkohal komisjoni tagant torkima. jah, nad ütlevad, et nad võiksid meile mandaadi konfidentsiaalselt anda, kuid kahe tuhande viienda, kahe tuhande kümnenda aasta raamlepingu kohaselt ähm, on nad endale sellise kohustuse võtnud. komisjon väidab, et mandaat on äh, nõukogu dokument, kuid ma arvan, et hea oleks, kui me vaataksime neid külgi enne, kui me teaksime, milline on see mandaat, millest me lähtume me võiksime seda teha konfidentsiaalselt, samamoodi nagu nende niinimetatud mustade nimekirjadega. ma arvan, et me võiksime eeldada komisjonilt suuremat koostööd selles küsimuses. seda tahaksin äh, ma veidi rohkem komisjonilt nõuda. proua Jeeger, kas te soovite veel komisjoni kommenteerida? jah, aitäh, härra esimees kõigepealt sooviksin veel kord rõhutada, et komisjon toetab seda, et parlamenti peab informeerima algusest peale ja täielikult kogu protsessi käigus kuni lepingute sõlmimiseni. komisjon on võtnud kohustuse informeerida parlamenti samal ajal, kui ähm, direktiivi eelnõud koostatakse selgelt ütlema siin, et me informeerime Euroopa Parlamenti igal hetkel kõigest täielikult. me peame järgima mm, konfidentsiaalsuse nõudeid, mis puudutab erinevaid andmeid, see on väga oluline, eriti tundlikes läbirääkimistes, eriti mis puudutab äh, lennunduslepinguid. ja ma sooviksin seda veel kord rõhutada härra esimees, te ise mainisite, et me peame austama seda, et äh, läbirääkimiste direktiiv on nõukogu pädevuses ja me ei saa sellesse sekkuda ja selles küsimuses peaks parlament pöörduma komisjoni asemel nõukogu poole. härra Kadri äh, mainis äh, ja ka teised mainisid järgmist. komisjoni pädevus äh, mitmepoolsete lepingute puhul kehtib ja ka raamlepingute puhul ma pean mainima, et siin on erinevad diplomaatilised ja muud piirangud. ma pean ütlema, et me oleme seda komisjoni väga hästi toimuvaga Äh, kursis hoidnud, eriti mis puudutab äh, lennunduslepinguid. ma sooviksin oma kolleegile sõna anda, kes saaks äh, teile rääkida, mida on siiamaani tehtud ning jällegi kinnitada komisjoni kohustust ja soovi parlamenti toimuvaga kursis hoida, aitäh! suur tänu, härra esimees. tõepoolest, kui me räägime nende lepingute ettevalmistusest, siis on meie kogemused olnud väga positiivsed, mis puudutab koostööd teie komisjoniga. sellest on väga häid näiteid, võtame näiteks lepingu Ameerika Ühendriikidega. ma tean, et nii parlament kui ka meie kahetseme, et selle lepingu teises faasis ei mindud nii kaugele, nagu meile oleks meeldinud, eriti mis puudutab öö, ähm, omandiõigusi. nii et võiks öelda, et see leping ei ole päriselt tasakaalus tegelikult aga need õigused, mida ameeriklased meie puhul ei tunnusta, neid ei tunnusta ka meie nende puhul. nii et me loodame ühel päeval minna kaugemale, kuid nagu te väga hästi teate, sest et ka teid on sellest kõigest regulaarselt teavitatud, on tegemist parima lepinguga, milleni oli võimalik praeguses olukorras ähm, meie Ameerika partneritega jõuda. härra El Kadraoui viitas äh, seadusandluse lähendamisele, ma ütlesin seda märtsikuus ja kordan veel kord üle, et meie jaoks on nende üleüldiste lepingute raames täiesti selge, et me ei saa avada oma turgu ilma, et leiaks aset ka seadusandluse lähendamine see tähendab seda, et konkurentsitingimused peavad olema tagavad, tagatud. ühtlasi peab olema võime kasutada uusi äh, õigusi, sellepärast et tihtipeale juhtub meie firmadega see, et äh, reeglid on liiga ranged või äh, bürokraatlik koormus on liiga suur. nii et sellest teemast räägime me kõikide lepingute raames me pöörame sellele küsimusele erilist tähelepanu segakomiteedes, mis vastutavad lepingute ellurakendamise eest. nii et selline ongi Euroopa Liidu poolt sõlmitud lepingute lisandväärtus võrreldes kahepoolsete lepingutega kahepoolsetes lepingutes äh, ei ole kunagi sees sätteid, mis räägiksid äh, seadusandluste, äh, seadusandluse lähendamisest, ükskõik kas me räägime reisijate õigustest, ohutusest või konkurentsist. alati räägitakse lihtsalt konkreetsetest lennundusteenustest. see ei soodusta mitte ainult meie lennuettevõtjaid, vaid üldisemalt võimaldab see ka tõsta norme muuta norme na-, rangemaks ja seega ongi vajalik ähm, seadusandluste lähendamine, mida on võimalik saavutada vaid Euroopa Liidu poolt sõlmitud lepingute läbi ja mitte kahepoolsete äh, lepingutega. härra Grosch ähm, soovis äh, regulaarselt informatsiooni ja härra El Kadraoui äh, samuti mainis sama me oleme seda ka varem teinud ning, teinud ning selles raamkokkuleppes äh, ettevalmistust tehes tagame me kindlasti samuti teile info andmise. suur tänu! kolmeteistkümne, kolmekümnendaks novembriks, esimeseks detsembriks on plaanis, et on äh, va-, juba olemas projekt, kaheksandaks detsembriks muudatusettepanekud, kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus jaanuar komisjoni hääletus ja täiskogu hääletus märtsis kaks tuhat üksteist. nii et aega veel on. suur tänu, et kõik osalesite selles arutelus ja nüüd, kuni me ootame siia järgmist külalist, kes jõuab siia kell kuusteist kakskümmend, siis äh, annaksin sõna siin ka äh, Floresile. ta oli äh, liberaalide fraktsioonis väga aktiivne, nii et tere tulemast tagasi, suur rõõm sind alati näha. Thank you very much indeed. It took me a long time but I got mul läks tõesti kaua aega, aga kohale ma jõudsin. okei okay., so we have now got uh, a fifteen minute. nüüd teeme siis äh, veerand tunnise pausi, enne kui jõuab sinna kohale meie järgmine külaline. palun ärge liiga kaugele minge, nii et äh, siis, kui jõuab kohale härra Šuk, äh, siis saate ka talle küsimusi esitada, nii et tagasi siis palun kell veerand viis sest et ma tean, et tegelikult kindlasti kujuneb see kuusteist kahekümneks paljude jaoks teist. If I could ask the contingent from the Kingdom of Belgium if they'd like to break. kas äh, Belgia kuningriigi kogunemise saaksin lõpetada ja äkki istuksite oma kohtadele? So, ladies and gentlemen. Uh, daamid ja härrad mul on suur rõõm tutvustada teile siin äh, ministrit Šubut. selleks, et anda hinnang äh, Belgia eesistumisele ja rääkida samuti ka nõukogu kohtumisest viieteistkümnendal oktoobril, nii et palun, sõna on teil. jah suur tänu, härra esimees, kallis Brian, lugupeetud koordinaatorid annan teile piisavalt aega, et saaksite kõrvaklapid pähe panna. lugupeetud transpordikomisjoni liikmed, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada selle mõttevahetuse korraldamise eest. täna annan siin teile infot suure rõõmuga selles osas, kuhu oleme me jõudnud oma tööga, milline on olnud edasiminek ja mida on veel plaanis teha meie prioriteetide raames, mida tutvustasin teile kolmekümnendal juunil selleks, et transpordisektori tulevik oleks jätkusuutlik, siis äh, tuleks kindlasti siin rääkida ohutuse aspektist. tegemist on kindlasti võtme, võtmeküsimustega Belgia eesistujariigi jaoks. väljakutsed on selged transpordi tuleviku osas. meie esimeseks prioriteediks Äh, oli see, mis oli kirjas ka Valges Raamatus, nimelt äh, kuidas äh, saaksime toime tulla transpordi väljakutsetega, kuidas tagada transpordi keskkonnasõbralikkus, samas et transpordiliikide mm, vaheline koostoime oleks samuti positiivne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses peaks komisjon valged raamatud ka tutvustama. loomulikult ei oota me lihtsalt äh, selle tärmini kukkumist, ilma et me midagi ei teeks, meil toimus ka arutelu valge raamatu ümber, keskendusime täpsemalt kahele küsimusele Need kaks küsimust olid järgmised. esiteks, millised peavad olema meie peamised prioriteedid ning lahendused transpordisektori osas järgmiseks aastakümneks. kui me tahame tagada transpordisektori jätkusuutlikkuse, ja tõepoolest ähm, saada hakkama ka praeguste väljakutsetega nagu üleilmastumine, kliimamuutus, rahvastiku vananimine, vananemine, sisseränne, äh, fossiilkütuste ammendumine ja samuti ähm, õiglane konkurents ähm, erinevate transpordiliikide vahel. teine küsimus, millised meetmed tuleb kasutusele võtta selleks, et uute, uued tehnoloogiad mängiksid olulist rolli jätkusuutliku ning tõhusa transpordisüsteemi ellurakendamiseks keskpikas ning pikas perspektiivis. kuidas äh, luua konkurentsieelis Euroopa Liidu äh, transpordile ning samas võidelda äh, kliimamuutuste vastu ning samuti parandada liiklusohutust. daamid ja härrad, teie vastavate liikmesriikide seisukohad olid väga selged, tahetakse keskenduda rohkem äh, sellele, et ähm, teha tasa infrastruktuuri alane mahajäämine, soovitakse arendada järjest laienevalt välja transpordivõrke TNT raames. vabandame ka valge raamatu hilineva väljatuleku pärast. transpordinõukogus tuldi välja ka direktiivi ettepanekuga, mis võimaldaks luua ühtse transpordipiirkonnaga, sinna on, see on siis ähm, endise raudteeliikluse direktiivi ümbersõnastamine ja kindlasti tuleme välja ka konkreetse aruandega, kus on kirjas kõik etapid ja Ungari eesistuja on juba eh, andnud märku sellest, et tegemist on nende jaoks väga prioriteetse teemaga. nõukogu kiitis heaks ka liiklusohutuse neljanda programmi ning detsembris tahame me selleteemalised järeldused anda edasi ka nõukogule heakskiitmiseks. on toimunud oluline edasiminek ka piiriülese õigusaktide ellurakendamise osas ning täpsemalt on sellest küsimusest plaanis rääkida teise detsembri transpordinõukogus. daamid ja härrad ootused, mis meil on praeguste läbirääkimiste osas äh, bussireisijate osas, nendele on raske praegu hinnangut anda. me oleme võtnud endale kohustuse jõuda kokkuleppele, mis oleks ka praktikas ellu rakendatav, kuid me ei ole veel äh, päriselt teadlikud sellest, millised tagajärjed sellel võiksid olla me sooda-, soovime, et Euroopa Liidus toimuks teenuste vaba liikumine, kuid ühtlasi tahame tagada suurema keskkonnakaitse. tuleb muuta kõik erinevad transpordiliigid säästvamaks ning keskkonnasõbralikumaks, samuti tuleb kaaluda transpordimakse või teemakse, mis võivad sõltuda läbitud distantsist ja sellest, millal teed kasutatakse ning samuti sellest, millised on sõiduki keskkonnakulud. ja uhkusega saame siin öelda, et viimasel transpordinõukogul jõudsime poliitilisele kokkuleppele, mis puudutab Eurovinjeti ideed ma eeldan, et te olete sellest kokkuleppest teadlikud. kuid siiski tahaksin täpsustada siin selle kokkuleppe peajooni. me räägime siin mürasaastest ja keskkonnakuludest need oleks võimalik äh, sisse arvata äh, maksudesse, ehk siis äh, kehtiks see põhimõte, et saastaja ka maksab. teiseks rääkisime ka liiklusummikute probleemist ja siin on võimalik kasutada jällegi teemaksu teemaks võib siin kasvada kuni seitsekümmend viis protsenti ja seda kasutatakse siis viietunnise perioodi jooksul. kasutades kõrgendatud teemaksu, üritame tekitada olukorra, kus raskeveokite juhid ei sõidaks teedel tipptundidel. ja loomulikult on võimalik ette näha ka teemaksu alandamist, kui transporti teostatakse vähese liiklusega ajaperioodidel. nüüd selleks, et tagada transpordisektori jätkusuutlikkus, siis tuleb siin võtta arvesse ka kõige vähem taastavaid transpordiliike, on tegemist siin eranditega euro viis ja euro kuus. tegemist on mõistliku erandiga, samas üritatakse soodustada seda, et inimesed kasutaksid keskkonnasõbralikumaid autosid. veel üks samm edasi jätkusuutliku transpordi suunas seisneb selles, et kasutatakse paremini siseveeteid viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal septembril leidis aset mitteametlik äh, transpordinõukogu Antwerpenis ja see oligi just nimelt pühendatud siseveeteedele. selle mitteametliku nõukogu raames äh, rääkisime me uutest mõistetest nagu näiteks Blue Belt ja Blue Lane, me räägime siin piirideta Euroopa Liidu veeliikluse ühtsest alast koostöös kõikide sidusrühmadega, nii komisjon kui ka EMSA töötavad välja Blue Belti pilootprojekti. me soovime edasi anda teile ka nõukogu, anda kõigepealt töörühmale edasi nõukogu järeldused, mis edasi lähevad siis juba järgmisesse nõukogusse. samuti tuleb äh, läbi vaadata, milline on edas-, milliseks kujuneb edaspidi EMSA roll. enne jäi tema mandaat määruse tuhat nelisada kuus alla tuleb läbi vaadata selle asutuse pädevused. ja see ettepanek peaks olema kättesaadav juba kahekümne kaheksandal oktoobril ning meretranspordi töörühm selle, saab sellega siis juba ka tegeleda ning järgmisel nõukogul esitatakse ilmselt selle kohta ka raport. Belgia töötab selle teemaga edasi, sest äh, leppisime kokku, et äh, meretranspordi töörühma juhib ka Ungari eesistumise ajal edasi Belgia. veel üks oluline teema, lennuliiklus leiab aset leidis aset konverents Montrealis septembris ja ma arvan, et me võime tulemuste üle uhked olla, kui me räägime siin lennundusohutusest ning samuti keskkonnasõbralikkusest. daamid ja härrad, kõige olulisem on ikkagi see, kuidas äh, lennuliiklus mõjutab kliimaolukorda ja härra esimees, ma arvan, et me jõudsime tõesti ajaloolisele kokkuleppele pärast väga pikki läbirääkimisi Peaassambleel jõuti tänu Euroopa riikide väga heale tööle ka kokkuleppele ja kindlasti võimaldab see kokkulepe leevendada rahvusvahelise tsiviillennunduse negatiivset mõju kliimale. tegevuskava võetakse samuti vastu ja öö, kindlasti on see ka midagi, mida kõik rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni liikmesriigid peavad ellu rakendama. peagi leiab aset ka äh, Civil Aviation Summit ehk siis tsiviillennunduse tippkohtumine, seal räägitakse terve äh, lennundussektori konkurentsivõimest, samuti lennuohutusest, kliimamuutusest ja äh, siis kahest. on rohkem kui kolmsada viiskümmend sidusrühma, kes sinna kohale tulevad kõikidest liikmesriikidest eesmärgiks on siis see, et äh, tippkohtumise läbirääkimised viiksid kõikide partnerite ühisdeklara-, deklaratsioonini ehk siis Brügge deklaratsioonini, kus defineeritakse neli kõige suuremat väljakutset. ja lõpetuseks, härra esimees koostöös Hispaania ning äh, samuti äh, ITER-i komisjoniga oleme jõudnud äh, kokkuleppele tulevase GNSS agentuuri rolli osas, milline, milliseks kujuneb siis selle roll, milline, milliseks kujuneb uue asutuse roll GNSS-i raames lennuohutuse tagamiseks Euroopa Parlamenti kaasatakse samuti sellesse töösse ja vastav määrus jõustub üheksandal novembril. nõukogu järeldused, transpordinõukogu järeldused kiideti samuti heaks kahe tuhande kümnendal aastal peaks ähm, äh, GNSS süsteemidele andma vahehinnangu ja vaatama ka üle selle, kuidas äh, on olnud olukord äh, lepingute ja hangete jaotamisega, siis paraku komisjon kõike seda veel praegu teinud ei ole. nii et sellised olid peamised teemad, millest oleme rääkinud erinevate konverentside ning nõukogude raames ja loomulikult äh, olen valmis vastama kõikidele küsimustele. Okay, president in office, thank you very much. aitäh. kõigepealt mõned jooksvad küsimusel härra Gross, härra Kaderoi ja mitmed teised ja koordinaatorid, proua Tõvõrak, Mrs Lichtenberg. kas nendele lisaks soovib keegi veel sõna? viimane võimalus soovi avaldada kolm minutit koordinaatoritele, teistele kaks minutit, et oleks aega ka vastata. koordinaat-, härra Kross, palun. aitäh, sooviksin äh, tänada Belgia esindajat selle aruande eest. Te olete jõudnud palju kaugemale kui mitmed teised eesistujariigid äh, sel hetkel jah, loomulikult on teil ka üht-teist jäänud teha. tahaksin kõigepealt äh, rääkida ohutuse jätkusuutlikkuse küsimusest, äh, nendega on hästi toime tuldud. selge on, et Eurovinjeti küsimuse päevakorda tõstmine on samuti väga oluline. see on olnud väga edukas meile ja parlamendile. sooviksin samuti tänada teid selle eest, mis, millist tähelepanu olete pööranud mitteseadusandlikele küsimustele, näiteks liiklusohutusele väga oluline on nende küsimustega tegeleda, sest need on olulised tavakodanikele ja need on tihtipeale tähtsamad kui seadusandlikud küsimused ning loodetavasti ka homme näeme väga konkreetseid meetmeid, mida me saame vastu võtta ja need ei jää ainult teoreetilisteks. see on väga oluline. väga hea on see, et on äh, kaks küsimust esile tulnud seoses Valge raamatuga, see, et mainiti seda, et ähm, see on veidi hiljaks jäänud, kuid et lõpuks on valmis saamas ja see on väga oluline ning oluline on ka see, et Troika selle kallal tööd teeb. kahe tuhande kümnenda aasta valge raamat on oluline ja sellele järgnev kahe tuhande üheteistkümnenda aasta valge raamat on oluline. Eurovinjeti küsimuses, nagu ma ütlesin, siis tulemused on väga head, tahaksin mainida ka kahte punkti. esiteks, Eurovinjett on oluline siis, kui kõik selles osalevad. kui on erandeid eh, ühel või teisel põhjusel, siis eh, Eurovinjeti tähtsus väheneb. teiseks, ma tean, et Äh, meil ei ole enam sellest äh, konkreetset tulemust, me peame leidma mingisuguse vahepealse variandi. kui transport edendab mobiilsust ning äh, konkreetseid struktuure, siis me oleme midagi saavutanud. sama puudutab ka neid kümmet teed, me ei saa TEN-T küsimusi, kui äh, need peaksid olema pikemaajalisemad. Neid uuesti iga paari aasta tagant paika panna ei ole eriti efektiivne. jah, siin parlamendis ei saa me võimaldada kompromissi, mis puudutab neid konkreetseid õigusi. ei, me ei võt-, kom-, meil on vaja konkreetseid tulemusi, et meie kodanikud teaksid, et reisijate õigused on olemas ja eksisteerivad ja seda on vaja nõuda. aitäh! aitäh, härra Kross, te olete tavaliselt hästi ajast kinni pidanud, täna nii ei läinud. härra Kadaroi, palun. aitäh, härra esimees oma fraktsiooni nimel sooviksin kõigepealt alustada, öeldes sellega, et me oleme siiamaani teie tööga rahul olnud. meile tundub, et äh, me oleme olnud väga edukad, tuginedes ka nõukogu tööle. me ei ole kaua ennast nii hästi tundnud, see on väga oluline. kuid äh, küsimus ei ole vaid kokkulepete saavutamises nõukogus, vaid kokkuvõttes on meil vaja kokkuleppeid ka teiste institutsioonidega, meil on vaja mingeid äh, toimikuid, mis ähm, näiteks äh, reisijate õiguste küsimuses, Eurovinjeti küsimuses, teistes küsimustes, meil on vaja konkreetseid tulemusi. meil on olnud edusamme, kuid äh, igas küsimuses ei ole konkreetseid tulemusi saavutatud Teil on paar kuud aega selleks, et ähm, selles vallas tööd jätkata. me ei saa ametlikult Valget Raamatut hetkel arutada, ma tean, et äh, sellest on juba pikalt telgitagustes räägitud, meie transpordisüsteemid peaksid olema jätkusuutlikumad ja tõhusamad, meil on vaja head poliitikat selles vallas. Eurovinjeti küsimuses ähm, on poliitiline kokkulepe, kuid äh, sellest ei piisa meil oli äh, kahe tuhande kaheksanda aasta märtsis kokkulepe selle kohta, me rääkisime mm, kuludest, eranditest ja teistest nüanssidest ning loodetavasti mm, oma eesistumise ajal mm, suudate näha, mida on võimalik saavutada ja milliseid kokkuleppeid sõlmida. mis puudutab piiriülest õiguskorra tagamist, siis ähm, sellega on olnud probleeme tänu tehnilistele õiguslikele küsimustele, õiguslikule alusele, kuid ka see valdkond on väga oluline meie kodanike julgeolekule ja ohutusele, me avaldame teile toetust, mis puudutab reisijate õigusi see, meil ei ole, me ei saa nõus olla sellega, et siin ei ole mingeid tulemusi, meil on vaja nõukogult mingisugust paindlikkust äh, selleks, et rakendusala kohaldada ning õigusi mainida. kokkuvõttes ütleksin, et äh, praegusel hetkel tunneme, et teie eesistumine on olnud edukas, kuid loodame, et järgmistel paaril kuul saame öelda, et see on olnud vaimustav eesistumine tänu sellele, et te olete teinud nii suuri edusamme. loomulikult peame arutama ka rahastamisküsimust, kuid sellega lõpetaksin, aitäh. proua Maisner, palun. aitäh, ma ei tahaks korrata juba öeldut kuid äh, tahaksin öelda seda, et Belgia eesistumise alguses oli teatud hirm. hirm, et tekib raskusi tänu valitsuse olukorrale. kuid kokkuvõttes ei ole see probleeme tekitanud, kõik on väga hästi läinud, eriti valge raamatuga. sellega esile tõstetud konkreetsed küsimused on olnud väga head, nendega on hästi toime tuldud mis puudutab siseturu liberaliseerimist ning raudtee osakaalu, selles vallas saab veel palju ära teha ja ma arvan, et see on, sellega toimetulek on edu võtmeks. paar teist küsimust, esiteks reisijate õigused, sellest rääkis ka teine kolleeg, see on väga oluline Belgia eesistumise ajal loodame, et reisijate õigused bussiliikluses saavad samuti tähelepanu. siiamaani on tööd tehtud väga hästi. ma näen teatud lootust, mis seda küsimust puudutab. Eurovinjeti küsimuses väga kahju on see, et et assigneeringutega ei ole hetkel toime tuldud. kuid me peame mõistma, et äh, mida vaja on, siis rahastus äh, transpordi vallas on see, mis on vaja. Ähm, siselaevaliiklus see on üks minu teemadest, millest olen raporti kirjutanud. Teil on selles vallas väga häid kogemusi Belgias ning ma loodan, et me saame selle teemaga edasi liikuda. mis puudutab EMSA-t, Euroopa Meresõiduohutuse Ametit, Deep Horizoni katastroofi tõttu on, äh, on väga palju räägitud EMSA tähtsusest sellest oleme me palju rääkinud just seoses hiljutiste sündmustega. see oli kõik, aitäh! aitäh, härra Meissner, Mr Kramer, palun kolm minutit. suur tänu, ma tahaks teid tänada selle ettekande eest ning äh, nagu juba ka alguses öeldi, äh, siis kui me vaatame seda, mida, mis eesistuja mis ajal on toimunud, siis tegelikult on olnud tulemused palju paremad, kui me oleksime alguses oodanud. ma tahaksin mainida ka seda, kui äh, suurepärase ettevalmistööd on Belgia eesistuja teinud. ning äh, tegelikult ma tahaksin teada, kas võib-olla on mõistlikum elada riigis, kus valitsust ei ole, kui elada riigis, kus on nõrk valitsus. ning mis puudutab Eurovinjetti sest see ei ole päris nii, et me tahaksime transpordi käest raha kätte saada, et seda enda kaukasse pista, vaid tegelikult vastupidi, sest ähm, transporti transporti on toetatud riigi vahenditest päris palju ja osa rahast tuleb äh, maksutulude näol tagasi tegemist on väga olulise sammuga, see on väike samm, aga see vähemalt õiges suunas. nii et äh, siis tegemist on väliskulude äh, sisemise ärakasutamisega, see on ka asi, mida me peaksime ka laiendama. kuid äh, kui me räägime kuludest, eriti kui me vaatame näiteks kliimaga seotud kulusid, siis me räägime siin tegelikult tohututest summadest. võiks öelda, et tegemist on väga väikese sammuga ning parlament loodab seda, et me näeme antud suunas ka edasise samme. me näeme, et tegemist on ebaausa konkurentsiga. meil on tegemist maksudega, mida rakendatakse raudteetranspordi puhul, kus on, mis rakendatakse igale raudteemeetrile, kuid teistpidi seda sama asja ei ole näha, mis puudutab maanteetransporti. see on ka oluline asi, mida, millega tuleks arvestada äh, ma olen selle kolmekümne protsendi poolt, vägagi selle poolt. vaadates äh, siis Gotthardi tunnelit, siis ma tahaksin teile õnne soovida selle tunneli puhul. selle äh, konstrueerimine, selle teostamine, see oli suurepärane ning äh, see on vapustav, et sellisel viisil see kõik ära tehti, aga Šveits ju teadupärast Euroopa Liidu liige pole mis puudutab äh, nüüd autotransporti ja heitmeid, siis äh, loodetavasti me näeme seda, et vastavad meetmeid ka rakendatakse. Äh, loodetavasti ka siis on ka sellised reeglid rakendumas, mis, mis ühtlustavad alkoholi kasutamise nõudeid ja seda, mida me tahaksime teada, on see, mis, mida teie arvate sellest äh, vanemast konventsioonist, äh, siis mis on meil varem kasutuses olnud transpordivaldkonnas, siis mind huvitab see, mis huvitab, mis puudutab äh, siseveekogusid, see puudutab, me tahaks teada täpsemalt äh, reisijate veo ko kohta, siis võrdsete õiguste kohta, me, kas me ei saa ka äh, maksta äh, tasu ühe tunnise raud-, raudtee hili-, raudteetranspordi inimese eest, aga kolmetunnise, kuidas oleks siis lugu kolmetunnise hilinemisega lennuki sõites? härra Siila, kolm minutit. suur tänu. mina tahaksin tänada eesistujat äh, selle vahearuande eest tegemist on minu arvates transpordivaldkonnas väga ka eduka tulemusega ma arvan, et äh, tegemist on väga keerulise poliitilise kokkuleppega Eurovinjeti osas ja me teame, et see läks läbi väga väikese häälenemisega, siis tegemist on olulise edusammuga. ma ei tahaks rääkida nii palju reisijate õigusest ja ma usun, et me oleme teadlikud, millised on saavutada edusammud selle läbirääkimiste käigus ja me ei räägi nendest, mis on praegu puudu jäänud. vaadates lennutranspordisektorit, ma arvan, et Montreali tulemust tuleks näha positiivsena. samas Euroopa lennuliinid Äh, seisavad endiselt äh, silmitsi väga äh, kõrgete tasudega, kui nad lendavad üle Siberi piirkonna. ma usun, et see, see olukord tuleb lahendada. neljal riigil kahepoolsed lepingud Venemaaga ja nemad neid tasusid maksma ei pea. kas te näete selles valdkonnas ka mingit progressi? ning see prüge koosolek, millest te rääkisite, äh, siis äh, ehk äh, kui on, teil avaneb võimalus, ma tahaks sellest üht-teist täpsemalt teada. siis Marpoli konverents ja väävliheitmed, siis praegusel põhjuta-, praegusel hetkel puudutavad ainult Läänemerd ja Põhjamerd me näeme, et ka siin võib olla tegemist ebaaus, ebavõrdse konkurentsiga, sellepärast et on mõningad äh, riigid, keda need reeglid ei puuduta. suur tänu! suur tänu, Robert! kas te sooviksite vastata äh, nendele viiele, siis vaatame, teeme teise ringi veel. palun, sõna on teile. ja need on siis koordinaatorite küsimused. suur tänu mis puudutab Eurovinjetti. siis ma arvan, et kindlasti peaksime mõtlema ka järgmisele asjaolule. me näeme siin väga äh, suuri erinevusi, kui meil on tegemist ääremaardega ja nende riikidega, kes on Euroopa Liidus sellises keskmisel maal kohal geograafilises mõttes. ja kui me seda vaatame, siis äh, siis selline kombineeritud meetodi äh, eeliseid ei tohiks alahinnata. tegemist on teatud äh, riikidega, mis asuvad Alpi mägede piirkonnas ja ma usun, et ma ei pea ka ühtegi nime siin konkreetsemalt äh, mainima, kuid äh, nende riikide jaoks on tegemist olulise valdkonnaga. me tahaksime jõuda ka antud valdkonnas kompromissini, kuid äh, selleks, et seda kompromissi saavutada, siis ma ütleks, et tegemist on küllaltki ikkagi raske Äh, ülesandega, nagu oleks äh, jala Santiago de Compostelale kõndinud. tegemist on erinevate põhimõtetega, mis on siia äh, sisse pühitsetud ja tegemist on asjadega, mida, mis puudutavad parlamenti ja nõukogu ja siis me peaksime kindlasti vaatama ka seda äh, Ähm, äh, saastetaset äh, ning peab olema pakutud välja stiimul, mis on niivõrd keskkonnasäästlik kui võimalik ja me püüame sellega saavutada jätkusuutlikkust. me peaksime vaatama siis ka konkreetseid probleeme, mis puudutab äh, linnapiirkondi ning me peaksime vaatama ka selliseid piirkondi, või selliseid alasid, kus on meil võimalik saavutada olulisi sääste. kõik on need valdkonnad, millega peaksime arvestama. tegemist on konkreetsemate lahendustega, mis puudutavad täpselt juba äh, erinevaid riike. ma tean ka seda, et need valemid, mida meie oleme välja pakkunud, siis tegemist on teatud viisil raamlepingutega see jätab ka võimaluse mõningatele liikmesriikidele need äh, tühjad väljad ise täita. teatud äh, probleemid on ka olemas, mis on seotud ühe konkreetse riigiga ja need võivad olla teises riigis hoopis äh, teistsugused probleemid. kui me vaatame on, vaatame neid Eurovinjeti sisse ehitatud parameetreid, siis nende abil püütakse vastata või lahendada probleeme, mis on seotud konkreetsete probleem, konkreetsete meetmetega. ma usun, et avatus ja paindlikkus on sellesse süsteemi sisse ehitatud ja neid me peame ka äärmiselt oluliseks. kui me vaatame nüüd äh, tariife, siis tegemist on äh, siis äh, astmelise äh, tariifiga, kus me näeme, et kõige rohkem saastaja maksab ka kõige rohkem. see sobib ka euro viie äh, ja euro kuue standardiga. nii et tegemist on siis ja valemisse sisse kirjutatud stiimuliga mille eesmärgiks on muutuda tegevuses äh, keskkonnasõbralikumaks ning äh, ka see on see, mida me peaksime komisjoni ja parlamendiga veel edasi arutama ning sellisel viisil on seda võimalik ehk ka äh, paremini korraldada. Äh, siin, see puudutas assigneeringuid ja ma usun, et te olete sellega nõus, et kui meil on tegemist konkreetse, kui meil on tegemist konkreetse projektiga, mis katab üheksakümmend viis protsenti kõikide osapoolte huvidest, ja kui näete, et ülejäänud valdkonnad on äh, edasi sellised vaidlemisteemad, siis mida mina peaksin oluliseks, on see, et me teeme kõik ära, mis võimalik ja siis järgmise ringiga me vaatame, millised on need võimalikud muudatused, mida me saame sisse viia ja vaatame siis, kuidas on võimalik seda kõike ära teha, milline on selle mõju äh, eelarvele. ja siin on ka mõningate äh, riikide puhult äh, välja toodud teatud punktid, millega nad kindlasti nõus ei ole, see on seotud erinevate projektidega mis puudutab siis Euroopa võrgustikku, see tähendab, kui me vaatame siis Euroopa võrgustikku, kus on puuduvad lülid TEN-T-s, äh, siis see peaks olema prioriteetseks valdkonnaks, kus äh, me saame koostööd teha erinevate liikmesriikidega ja selle jaoks meil pole, meil peab olema siis Euroopa ühenduse ülene ülevaade kus me vaatame, millised on liikmesriikide arvamused, millised parlamendi, millised on komisjoni ja millised nõukogu arvamused. väga oluline samm on juba tehtud. me ei ole jõudnud päris selle tulemuseni, mida me oleksime tahtnud. me püüame siin viimaste punktide juures ka kokkuleppele jõuda sellisel viisil püüame äh, just saada sisulisi edas-, edusamme. Teis-, teine element, äh, mis äh, kerkib esile, on alati reisijate õigused. mina omalt poolt ütleksin seda, et tõepoolest see on oluline, me mitte ei vaata seda äh, me ei, ei, ei pea mitte ainult seda teadvustama, seda põhimõtet, aga peaksime ka arvestama sellega, et kui meil on tegemist reisijate õigusega, siis äh, selles valdkonnas on, äh, on parlament avaldanud äh, survet selleks, et oleks paika pandud korralikud reeglid. ning esimeseks seltskonnaks, kes selle, sellele reageerisid, olid raudteelased ning äh, Nemad ütlesid selle kohta, et miks erinevad konkurendid pööravad nii palju tähelepanu reisijate õigustele, samal, samal ajal kui äh, raudteel rakendatakse hoopis äh, teistsuguseid põhimõtteid ja tingimusi. Äh, vaadates seda esimest trioloogi, äh, kui meil oli tegemist äh, Belgia Eesti ühistumise koper ühel, siis komisjon ja Euroopa Parlament koos, kui me nüüd siis äh, vaatame seda üritust äh, tagantjärele, siis me leidsime, et, äh, siis me leiame, tegemist oli tõepoolest asjaga, mis oli ikkagi väga keeruline, seda oli raske lahendada. me püüame tõepoolest saavutada lõpptulemusena tasakaalustatud lahenduse see on seotud äh, reguleerimisalaga ja see reguleerimisala liiga palju seotud läbitud vahemaaga. järgmises küsimus oli see, mida mõeldakse regionaalse transpordi all, see oli järgmine küsimus, esile kerkis. sest äh, kui me vaatame, mis, mida peetakse regionaalseks, siis sellel on äh, erinev tähendus igas riigis. nüüd järgmises kerkib esile piiriülene mõõde see ei ole asi, mida, mis peab olema äh, väga selgelt äh, tähistatud või ära märgitud dokumendis, loomulikult me tahame vältida probleeme piiri, piirkondades või piirilähestes piirkondades ja me tahaksime leida ka äh, konkreetsetele probleemidele konkreetseid lahendusi. me eelistaksime olukorda, kus riikidel on omavahel kokkulepped, kus kokkulepped on ka saavutatud kolmandate riikidega me vaatame reisija õigusi ja see puudutab ka puuetega reisijate õigusi. loodetavasti lõpptulemus on selline, mis pakub meile välja tasakaalustatud kompromissi. me püüame alati äh, sättida neid ettepanekuid sellisel viisil, äh, et nad oleksid kõikide jaoks aktsepteeritavad, et nad oleksid, äh, et me saaksime kõik ühes suunas edasi minna. ning äh, kõigil oleksid ka võrdsed võimalused antud valdkonnas. me ei sooviks jõuda selliste tulemuseni, et reisijate õiguste küsimuse lahendusel on kõik lõpliku tulemusega rahulolematud. me mainisime ka piiriülest direktiivi, minu arvates me oleme teinud siin tõepoolest olulisi edasa, edusamme. erinevates liikmesriikides on olemas erinevaid äh, pädevad ameteid, erinevaid agentuure, nemad on need, kes siis äh, Äh, hindavad ka seda, kas on toimunud äh, mingeid rikkumisi. tegemisi on transpordisektori inimesega, justiitsvaldkonna inimestega, äh, samuti siseasjade valdkonnaga, politseiameti esindajatega ning lõpptulemusena ehk siis jõuame, jõuame ka lahendusele. viieteistkümnenda septembri korrapäris me seda arutasime. ja ma loodan siis lõppude lõpuks oleme jõudnud kokkuleppele, mis puudutab äh, õiguslikku alust artiklis kaheksakümmend seitse ma usun, et siin on olemas nüüd kõik äh, võimalused selleks, et äh, luua tõepoolest hea seadusandlus nüüd meil on olemas alus, mille põhjal me saame hakata siis äh, siia liha luudele panema. edasi me äh,, see, võime rääkida EMSA-st, meretranspordist äh,. esimees? tundub, et see võib kõlada natuke kummalisena, aga meid on alati häirinud äh, see asjaolu, et äh, kui me vaatame Euroopa mandriosa, ja kui me vaatame transpordisektorit, siis me oleme seda alati vaadanud sellisest piiriülesest vaatepunktist, aga kui me räägime merendustranspordist, me räägime rannikualadest ja rannikutranspordist. samas äh, me teame, et merendustranspordis peituvad tohutud võimalused sellega nüüd muidugi omakorda kaasnevad sadamate äh, ülesanded ja vastutused, see puudutab ka tollitööd. me püüame saada tulemuse, mille abil on olemas paika pandud siis korralik süsteem Äh, kus on äh, rakendatud seapiirilist transporti. tegemist on siis Blue Belti ja Blue Lane'iga, kus, äh, mille puhul me leiame, tegemist on siis sammuga õiges suunas. edasi me peame arvestama ka siis äh, finantsvaldkonda, see puudutab piirikontrolli, see puudutab tollitööd ning kui me vaatame EMSA koostööd siis äh, loodetavasti me saame siin lahti suurest hulgast bürokraatiast, mis on seotud erinevate kontrollmeetmetega ja piiriülese transpordiga loodetavasti, kui me oleme jõudnud äh, positiivsete tulemusteni, siis äh, me saame ka täiel määral rakendada äh, rannikutransporti ning kasutada seda märksa laialdaselt, kui me seda teeme praegusel hetkel kui me vaatame nüüd äh, väävliheitmeid, keskkonnasaastet ja seda olukorda, mis on Läänemerel ja Põhja-Jäämerel, me näeme sellist olukorda ka äh, Vahemere teisel küljel, siis selles valdkonnas me oleme jõudnud kompromissini. tegemist on kompromissiga, mis põhineb poliitilisel reaalsusel ning ka Äh, sellisel äh, ettevalmistuse tasemel, mida me näeme erinevates riikides, mõned riigid on valmis äh, tegema ära enam ja nad on valmis toime tulema ka rangemate reeglitega. loodetavasti ka selles valdkonnas saame edasi liikuda õiges suunas. ja siis veel üks väike asi Äh, nüüd on, see on äh, esimene kord, kus äh, ma, mulle esitati küsimus, mis puudutab lende üle Siberi piirkonna, siis siin on tegemist Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vaheliste kahepoolsete läbirääkimistega asepresident Kallas tahab näha ka kahepoolse kokkuleppe ülevaatamist, mitte ainult seda kokkulepet pikendada, nagu selle kohta esialgne soovitus oli. ma võin öelda ka seda, et äh, äh, seda tegevust ka äh, komisjon nüüd korraldab ja selle, see on ka valdkond, mida Venemaaga kahepoolselt arutatakse. ma usun, et sellega me oleme vastanud kõikidele küsimustele suur tänu, nüüd on äh, kaheminutiliste küsimuste voor ja loodetavasti me saame siis küsimused ja vastused, palun. suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada ka Belgia eesistujat väga põneva tegevuse tutvustamise eest. ühtlasi tahaksin teid õnnitleda, härra president, et härra esimees, et suutsite jõuda kokkuleppele Eurovinjeti osas, mis kindlasti võimaldab meil selles nii olulises teemas ka edasi liikuda. nüüd äh, te räägite siin prüge tippkohtumisest tsiviillennunduse teemal, aga ma täheldasin, et äh, sinna ei lähe mitte ükski parlamendi liige, kuid mis puudutab ühtset taeva, plaani, siis sinna on küll Euroopa Parlament ka kaasatud ja nüüd tahaksin esitada küsimuse ka Madriidi kohtumise kohta, mis leidis aset selle aasta veebruarikuus, seal pandi paika peamise prioriteedina Euroopa ühtse taeva ellurakendamine. nüüd hiljuti toimus vulkaanipurse Islandil ja see tegi meile väga selgeks, et see prioriteet peaks olema meie absoluutseks prioriteediks ja nüüd tahaksin teada, kuidas Belgia eesistuja kavatseb panustada selle eesmärgi saavutamisse ning Euroopa ühtse taeva projekti ellurakendamisse, aitäh! suur tänu, palun, härra Leitfried! Ähm, suur tänu, härra esimees, härra minister pean möönma, et siin on mulle nii mõndagi vastumeelt. tegemist on olukorraga, mis võib ka nõukogule hiljem problemaatiliseks osutuda. siin on tegemist raportiga, mis on praegu peatatud, tegemist on De Grandes Pascuali raportiga, see puudutab lennuohutust ja see käsitleb muuhulgas ka kehaskännerite kasutamist lennujaamades ja viisi, kuidas neid kasutama hakatakse. see, mis minule siin vastu hakkab, on nimelt see, et mõnda aega tagasi juba rääkisime raportist, mille koostasin mina äh, ohutusmeetmetest, turvameetmetest lennujaamades ja äh, seda seadusandlikku ettepanekut te ei maininud. tundub, et nõukogus ei toimu üleüldse mitte midagi. iseenesest äh, see ei olegi suureks probleemiks, sest et rahastamisvahendid on nii ehk naa olemas, aga nüüd, kui see raport, millest me täna räägime, on seotud ka rahastamist puudutava raportiga, ja mina kehaskänneritega nõus ei ole ja samamoodi ei ole sellega nõus ka teised, siis tahaksin teada, et milliseks äh, on, milline on teie strateegia nõukogus? mida te teete selleks, et äh, saaksime nende kahe raporti osas edasi äh, liikuda. nüüd palun proua Lichtenberger kaks minutit. suur tänu. kõigepealt õnnitlen Belgia eesistujat sest et te olete hakanud nüüd tegelema teemaga, mis oli kui ühe käest teise visatav kuum kartul. Kesk-Euroopa riigid on midagi ette võtnud, aga sellest ei piisa tõepoolest äh, lennu või liikluse tihedus on väga suur, nii et äh, tundub, et lihtsalt äh, on teid tundmatus kohas vette visatud ja siis peate ise hakkama haas-, hakkama saama. tundub, et me ei ole oma tööd päris hästi organiseerinud kui tahame oma eesmärgid ka saavutada, siis kindlasti ei saa seda teha ainult keskkonnasõbralikkuse vaatenurgast lähtudes me peaksime olema ambitsioonikamad või vähemasti mitte vältima siduvaid sätteid, siis äh, sest et vastasel juhul Eurovinjett kujuneb lihtsalt millekski sümboolseks. jah, tõepoolest, transpordil on ka oma keskkonnamõju, väga tore, aga tegelikult äh, need sätted ei muuda siin absoluutselt praegust olukorda. ja veel üks teema, mida tahaksin mainida, see puudutab reisijate õigusi. kui me tahame nüüd tõepoolest Euroopa kodanike üle naerda, siis võime me ka täiesti lubada seda, et äh, inimesed ei saa mingit hüvitist, kui nende reis oli lühem kui viissada kilomeetrit. nüüd on sõna härra De Grandes Pascualil, palun digo que vaya por delante que quiero hacer el elogio mina tahaksin siin õnnitleda Belgia eesistujat, te olete järjekordselt näidanud, et kuigi te ise olete väga nõrgas positsioonis, siis siiski saate te julgelt edasi liikuda, nii et seega kõik see, mida te olete öelnud, on väga hea, aga härra Simson ei ole mulle siin eriti aega andnud ja seega pean jääma ainult kriitika juurde ja Eurovinjett pälvib ka Hispaanias kriitikat. Eurovinjett on ähm, nii-öelda meie läbikukkumise tunnistamine, kõik see on toimunud sellepärast, et Euroopa institutsioonid ei ole piisavalt julged, et liberaliseerida seda, mis toimub sadamates, eks me siis näeme, mida, mis juhtub meremagistraalidega. juba seitseteist korda on veetud ka sadamad kohtu ette, sellepärast ja, ja ka teised transpordijaamad, sellepärast et ei rakendata õigesti ellu ühenduse õigust ja nüüd äh, vastavalt sellele, mida, mille osas lei-, jõuti kokkuleppele kuueteistkümnendal oktoobril, et tegemist on ähm, edasiminekuga, mõnedele võib-olla see on negatiivne, aga minu jaoks on see positiivne ja tahaksin tuua välja mõned äh, positiivsed aspektid, aga Hispaania paraku sellega nõustuda ei saa, sest et see kahjustab meid oluliselt ja samamoodi nagu see kahjustab ka teisi riike, kes on Euroopa liidu äärealadel, nii et Eurovinjett meile mingisugust kasu ei too. vähemasti on hea see, et see kehtib vaid maanteede puhul, nii et hea on see, et nõukogu toetab vähemasti osaliselt Euroopa Parlamendi seisukohta selles osas, et tuleks teha erand nendele sõidukitele, mis vastavad rangematele normidele nii et äh, igal juhul äh, hoolimata läbipaistvusest, mida näitas üles viimane kokkuleping, siis tegelikult äh, kokkulepe siis Eurovinjett ei vii meid sugugi meie unistusele lähemale, nii et tegemist on justkui millegi väga ettearvatavaga, nii et rääkisite siin sellest kuumast kartulist, mis on nüüd jõudnud Belgia kätte ja Belgia on olnud oma ülesannete kõrgusel ja jätkake oma tööd, hoolimata sellest, et me jääme endiselt dissidentideks selles teemas. suur aitäh, palun. härra Kantsan, palun. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, härra minister siin räägitakse palju planeerimisest ja äh, vähe ka millegi ellurakendamisest. oleme praegu olukorras, kus me tahaksime teada, millised on need tingimused, mille kohaselt saaksime ka infrastruktuure loo-, luua, kuidas võidelda töötuse vastu, me rääkisime sellest, et innovatsioon ja infrastruktuur on kaks võtme küsimust, mis võivad aidata meil väljuda majanduskriisist, nii et aega mul täna siin eriti ei ole ja seega toon välja kaks-kolm äh, peamist teemat, äh, mida mainisite teie ja ka kolleegid. nüüd reisijate õigused. on leidnud aset kolm triloogi, ühe, esimesel ei öeldud mitte midagi, teisele öeldi, et viissada kilomeetrit, see põhimõte hakkab kehtima pärast viieteist aasta möödumist, nii et tundub, et siin peab väga palju pingutama, väga palju raha kulutama, nagu ütles ka härra Luis de Grandes, siis mina olen sellega nõus, sest et me tõstame teatud transpordiliikide kulusid, samal ajal aga me ei loo siin mingisuguseid alternatiivseid transpordiliike. võib juhtuda, et on reisijaid, kes ei suuda maksta isegi euro viie eest ja nüüd me aga tahame, et liiklusummikud tegelikult äh, pannakse liiklusummikute äh, eest maksmine pannakse nende õlule, kes kannatavad liiklusommikute all. me peaksime siin siduma need rahastamisprogrammid avaliku äh, või ühistranspordiga, sellepärast et kui nüüd ühistranspordis midagi muuta, siis muudab see väga paljugi, nii et tundub, et mul sai siin aeg nüüd otsa Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Ratspräsident Sassmann, herzlichen Dank für Ihre Arbeit und Ihre Ausführungen. suur aitäh kõigepealt, äh, suur tänu tehtud töö eest ja ka tutvustuse eest, kuid siiski paar-kolm detaili Eurovinjeti kohta. kõigepealt te ütlesite, et äh, liiklusummikute osas on jõudud tasakaalustatud lähenduseni, aga minu arvates tasakaalustatusest ei saa me siin küll üldse rääkida, nii et äkki siis selgitaksite seda ja veel isiklikumal toonil siduv selliste ressursside kasutamine kindlasti ei aita vähendada ei keskkonnasaastet ega midagi muud. kui te nüüd jääte palun lühisõnaliseks, siis on teil sõna, palun. aitäh, härra esimees. ma tänan, et härra minister tulite meie komisjoni, aga ma lootsin, ma ei olekski tulnud oma küsimust esitama aga ma lootsin siiski saada märksa konkreetsemalt vastust äh, sellele küsimusele mis puudutab laevakütuste väävlisisaldust ja kas nõukogul on mingi arusaamine, et mis sellega edasi teha, et me ei saa ju kohelda ebavõrdselt äh, erinevaid siis, äh, erinevaid laevaomanikke ja ma tean, et ka Euroopa laevaomanikud on valmis pöörduma Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni poole selles küsimuses. Eesti ja, ja Lät-, Eesti ja Soome teatavasti ei ole ühinenud selle Marpoli kuuenda lisaga. ja teine küsimus, te nentisite ilusti, et, et viimasena liitunud liidu, liidu nendes liikmesriikides nagu te nimetasite on transpordisüsteemid out of date aga kas on ka mingi poliitiline seisukoht või arusaamine sellest mis sellega teha me ei saa rääkida üleeuroopalistest transpordisüsteemidest kui kui meil ei olegi nagu selget nägemust mis sellega teha siis aitäh okay. Okay, that's it, State Secretary. aitäh ning äh, ma oleksin väga, olen väga tänulik kõikide nende vastuste eest. aitäh. kõigepealt, mis puudutab ühtset Euroopa taevast, ma ei tea, mis eile juhtus. ma ei tea, mis täpselt tundus, mis juhtus, sellest räägiti eile, aga tundub, et komisjoni äh, komisjon ja parlament äh, ei suuda enam infot jagada või siis äh, ei suuda parlament seda komisjoniga jagada, nii ehk naa. härra Kallas äh, andis mulle teada täna hommikul, et ta kavatseb tulla välja uue ettepanekuga nõukogus selleks, et ummikseisust välja pääseda. ettepanek, mille komisjon äh, tegi, äh, ei olnud vastuvõetav, äh, nii et siis komisjon teeb nüüd midagi muud, aga mina lihtsalt ei tea, mida komisjon teeb, ma pean lihtsalt ootama. nii et info jõudis minuni alles täna hommikul, nii et kõigepealt pean saama lisainfot selleks, et jõuda selgusele, mis täpselt juhtus, pean üritama mõista ka komisjoni tundeid selle teema osas. me ju valmistame siin ette Ühtse taeva projekti ja kui me nüüd võtame Fabeki lepingu, see puudutab Beneluxi, Prantsusmaad, Saksamaad ja Šveitsi me tahaksime siiski teada, et milline on see suurem raamistik selle äh, piirkondliku leppe ümber. me tahame edasi liikuda, sest et meie arvates on see lennuliikluse huvides, leping on vajalik, leping on vajalik äh, sõja ning tsiviillennunduse valdkonna vahel. meil tuleb säästvamalt ning tõhusamalt äh, hallata tervet lennuliiklust. nii et ma loodan, et vähemasti põhimõtteliselt on kõik nõus, et ühtset haldamist on vaja, seda nii sõja kui tsiviillennunduse osas. praegu hallatakse seda öö, osaliselt niikuinii juba koos. me ei tahaks, et tsiviillennundus kuidagi siin kaotajaks jääks, kuid samas lubage ka öelda seda, et praegu ma ei tea, milline on üldine suundumus, pean ootama ära, kuni saan täpsemat informatsiooni, kuni saan võtta ühendust komisjoniga ja siis peaks juba selguma, millises suunas liiguks uus ettepanek, nii et tõesti vabandan väga, aga ma ei saa teile praegu lisainfot anda nüüd te rääkisite kehaskänneritest ja nende kasutamise heakskiitmisest lennujaamades prüges. praegu just nimelt räägitakse sellest kõikide lennundussektori sidusrühmadega. ja see probleem on tõesti meie päevakorral nii et ükskõik, ähm, millist lahendust me kasutame kehaskännerite osas, siis võite olla kindlad, et me rõhume sellisele lahendusele, mis oleks tehnilisest vaatenurgast tõhus, et vältida selliseid suuri järjekordi, mis praegu on lennujaamades. loomulikult tuleb arvesse võtta tervise aspekti, tuleb kaitsta inimeste tervist, see on äh, vältimatu ja kindlasti ei tohiks äh, kehaskännerid hakata kahjustama lennuliiklust võrreldes teist tüüpi transpordiliikidega, kus ei ole vaja kehaskännerit kasutada. nii et äh, tahe on täiesti olemas. ma arvan, aga et äh, sellist head tahet ei ole igal pool eriti mis puudutab näiteks lennujaamade haldajaid. nüüd äh, rääkisite ka konventsioonist. Te teate väga hästi, et eesistuja ka räägib sellest, kuid tegelikult peavad siin ikkagi partnerid ise jõudma kokkuleppele, neil endil peab olema taha jõuda kokkuleppele ja, ja ma tean küll kõikide seisukohti, tean äh, ühtede teiste liikmesriikide seisukohti ka kolmandate liikmesriikide suhtes, kui ei ole nüüd soovi edasi liikuda, siis äh, siis ei saa ka eesistuja mitte midagi ära teha ja Albini konventsioon ning äh, konkreetsed öö, äh, probleemid, millega seisavad silmitsi Alpi, Alpide riigid, siis öö, äh, ma tean, et ma pöördun siin kelle, kellegi poole, kes on pärit Austriast. et kui nüüd lugeda Eurovinjeti teksti, siis räägitakse maksustamist vastavalt erinevatele ähm, reeglite euro viis ja euro kuus mäepiirkondades võidakse seda teha teistmoodi, kui seda põhjendab näiteks ähm, seal äh, temperatuur või, või, või mõni teine faktor nii et me tahtsime siin selle lahendusega kõiki rahuldada. isegi kui tegemist on teguriga kaks või kolm ja mitte neli või viis, siis äh, me ei jõua tegelikult absoluutselt mitte kuhugi niisiis Eurovinjett, härra De Grandes, ma arvan, et ma olin päris selge oma sissejuhatuses. Euroopa Liidu äärealadel olevate liikmesriikide ning Euroopa Liidu kesk, keskel asuvate liikmesriikide seisukohad on täiesti vastupidised. kokkuleppele me aga jõudsime nüüd, kui on võimalik kasutada tasude suurendamist, siis seda tegime just nimelt sellepärast, et rahuldada teatud piirkondade muresid. nüüd äh, näiteks see, et vähendada tasusid vähe, väikese liiklusega ajaperioodidel äh, loomulikult kaalume ka kindlasti kõiki konkreetseid probleeme, mis te välja tõite, nüüd äh, härra äh, De Grandes, kompromiss on ikkagi lahendus, mis on rahuldav kõigile, aga mitte täielikult sest et isegi kui veini on segatud nüüd väga suure hulga veega, siis vein jääb ikkagi veiniks, ta on ju ikkagi punast värvi. aga nüüd võib juhtuda, et jääme ilma nii veinist kui veest, ühesõnaga nüüd siis väävliemissioonid kui rahvusvaheline mereorganisatsioon võstab, võtab vastu otsuseid, siis võib-olla nad ei mõtle päris hästi järele, võib-olla ma siin väljendun veidi liiga otseselt, aga võib-olla nad tahtsid äh, jääda miinimummäära juurde op uh, het bedrijfseconomisch resultaat van alle scheepvaartlijnen. nii et peame kindlasti siin kaaluma ka mm, laevaettevõtjate probleeme, neil on tõelisi majanduslikke probleeme, nii et võib-olla oleks tõesti olnud realistlikum see, kui eh, me ei oleks vähendanud seda mitte ühe koma viie, null koma viie protsendi võrra, vabandust, ja Euroopa Nõukogu oleks pidanud võtma vastu need otsused, mida võttis vastu Rahvusvaheline Mereorganisatsioon, tundes täielikult seda olukorda, nii et loomulikult me ei hakka nüüd nende otsustest kuidagi üle astuma, kindlasti üritame seda teha tänu liikmesriikidele, liikmesriigid peaksid selgeks tegema Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile, et siin peaks olema selged tähtaja, tähtajad ning samuti peaks kaaluma ka suuremat vähendamist hiljem. me teame, et kiiresti seda kindlasti teha ei saa, tegemist ei ole kõige parema lahendusega. me tahame, et kõigil oleksid merel võrdsed võimalused ja kui me vaatame äh, laevaettevõtteid, loode Euroopas, siis äh, nii ehk naa nad tegelikult ei pea äh, vastama IMO tingimustele, sest et äh, neid veid lihtsalt ei kasuta, ka ei kasutata. me teame ka täiesti sellest, mis toimub Põhjamerel ja Läänemerel me teame, et nendel meredel peaksid kehtima erinevad normid me teame, et mõned riigid soovivad ka karmimaid ähm, norme, kuid seda otsustab ikkagi kokkuvõttes äh, IMO. võib-olla valitud määrad on liiga kõrged, kuid seda on tehtud äh, majanduslikest põhjustest lähtuvalt ja ma tõesti ei arva, et me saaksime väävlistandardit siin uuesti arutada ja jõuda mõistliku lahenduseni kiiresti. ma vist olen kõigile vastanud või siiski infrastruktuuri küsimus. ja see, et äh, millal me sellealased eesmärgid saavutame, nagu küsis äh, härra Kantšan. see ei ole tegelikult meie vastutusalas me oleme palunud komisjonil, et nad annaksid meile edasi äh, prioriteetide nimekirja TNT äh, puuduvate ühenduste osas ja kui see prioriteetide nimekiri on paigas, siis peab iga liikmesriik juba võtma omaks äh, oma kohustused ja võib-olla siis me millenegi ka jõuame, aga kõigepealt peame laskma komisjonil äh, Ähm, selle nimekirja luua, nii et ja siis edasi läbi eelarve assigneeringute on juba võimalik vaadata, mis äh, rahalised vahendid on saadaval ja edasi ehk siis juba äh, saame midagi paika panna ka riigiüleselt Well, we, we know because we're running out of, out of time, but... nii, niisiis, kuna meil hakkab aeg otsa saama, siis ma tahaksin teid tänada, lugupeetud härra minister, selle eest, et olete meiega jaganud oma arvamusi, aga ma tahaksin teid ka tänada, teid kui eesistujat, selle eest, et olete kaasanud oma äh, tegemistesse parlamenti, parlamenti ja meie äh, komisjonis väga paljud algatused, mida te olete teinud ka mitteametlikult nõukogude koosolekutel, on sellised, mida meie väga hindame ning tegemist on tõepoolest valdkonnaga, mida, mida ma pean väga oluliseks, et sellesse meid on äh, kaasatud. suur tänu teile ja nüüd ma usun, et ma luban teil siis minna tagasi Brügesse selleks, et lennundusega asja korda saada. nii et äh, suur tänu teile. And for the rest of the committee, we go on to coordinators in a moment. ja kon-, äh, koordinaatorite koosolek hetke pärast.